Allora, ritorniamo alle votazioni. Nii, siis läheme edasi hääletamisega. Le tre proposte di risoluzione sul... Ja meil on kolm resolutsiooni ettepanekud mitmeaastase finantsraamistiku ning omavahendite kohta. EFT äh, ettepanek neljas lõige, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, era-, tagasi lükatud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. Votatsioone chiusa. hääletus on lõppenud. Respinto. tagasi lükatud. seitsmes lõige, esimene äh, osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Votatsioone chiusa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd hääletame nimelise hääletuse läbi kogu resolutsiooni, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd ECR-i resolutsiooni ettepanek, kohe nimeline hääletus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd viie fraktsiooni resolutsiooni eelnõu, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige kolm viies osas kõik eraldi hääletustabil esimene osa, eh, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmas osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud neljas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud viies osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muud-, nüüd äh, hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. ning nüüd läheme edasi kaubandusläbirääkimiste resolutsioonidega. jah, härra Lamassuur, te soovite sõna? jah, lugupeetud president järgmine, läbirääkimised järgmise eelarvelaamistiku üle hakkasid paar kuud tagasi pihta, aga alles ülemkogul järgmisel nädalal toimub esimene lauavoor valitsusjuhtide ja riigipeade vahel. parlamendi poolt heaks kiidetud resolutsioon, mis põhineb viie fraktsiooni ettepanekul ja mis viie kuuendikuga heaks kiideti, on selge ning täpne siin on ära toodud meie parlamendi jaoks olulised punased jooned, tegemist on mandaadiga Eh, mille parlament annab president Schulzile, eh, kui Schulz kohtub eh, nõukoguga järgmisel nädalal ja tegemist oleks meie mandaadiga siis läbirääkimistes. seega on äärmiselt oluline, et see kiideti heaks niivõrd suure häälteenamusega täna kolleege, õiget, tegelikult läbirääkimised alles hakkavad pihta. suur aitäh, härra Lamassuur ja nüüd Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimised Jaapaniga, muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatus kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Respinto, emendament. tagasi lükatud, kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ning nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus, hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. Ora la risoluzione eh, Guinea-Bissau. Mm. Paragrafo lõige kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kakskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. lõige kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja nüüd lõplik hääletus. kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ning nüüd Sudaan ja Lõuna-Sudaan resolutsiooni ettepanekud muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõplik hääletus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ning nüüd resolutsioon Euroopa Liidu ning Kolumbia ja Peruu vaheline kaubandusleping. neliteist muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viisteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuusteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd äh, lõige neliteist, esimene äh,, kümme esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud, kakskümmend seitse, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alatud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu,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 Euroopa Liidu eriesindaja inimõiguste küsimuses suuline muudatusettepanek, härra Howitt, palun. Uh, läbirääkimised äh, leidsid alles veel täna hommikul ning tahaksin tänada südamest härra Salafrancat, kellega meil õnnestus jõuda kokkuleppele ka härra Tšerni ja härra Tomskiga ALDE fraktsioonist no,. on ka konsensus ning äh, sotsialistide demokraatide äh, sõnastuses inimõigused on enne sõnu võttes arvesse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kokkulepet ja prioriteete, nii et seda me oleme arutanud varem juba ka teenistustega ning härra Salafrankaga me leppisime kokku, me võtame teise osa muudatusettepanekust eh, tagasi, aga palume, et parlament toetaks esimest osa muudatusettepanekust. okei okay., see non ci sono opposits-. hästi, kui keegi selle vastu ei ole, siis eh, hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ning nüüd lõplik hääletus Nim nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ning nüüd ÜRO relvakaubanduslepingu läbirääkimised, resolutsiooni ettepanekud, muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanekud seitse kuni kuni küm-, seitse kuni kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek äh, kaheksa ja üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. paragrahvu ventise-. lõige kakskümmend seitse, osade kaupa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. põhjenduspunkt F kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõplik hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ning nüüd resolutsiooni ettepanekud Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimunud valimiste järelmeetmete kohta, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud sellega oleme me hääletustega lõpetanud ning õnnitlused kõikidele raportööridele.